Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde meie päevakorras. meil on neli resolutsiooni eh, eelnõu Laose ja Vietnami kohta ja kõigepealt ma annan resolutsioonide autoritele sõna. kõigepealt Veronique de Kaiser, palun. ma tänan, härra president. järjekordselt me arutame Vietnami ja Laost kiireloomulise küsimusena. me peame siin tõesti midagi ette võtma ma olen mures aastal kaks tuhat kuus, kui Vietnam võeti äh, USA-s mustast nimekirjast maha äh, inimõiguste tõttu nüüd äh, samas on olukord nüüd muutunud üha hullemaks inimõiguste vallas ja opositsiooni maha surumise vallas. Vietnami kirjanik Tran Shai Tan Ti on nüüd heidetud vanglasse väga imelikel põhjustel, aga tema oli see, kes kaitses sõnavabadust ja inimõigusi eh, Vietnamis. tema tervis on väga halb ja eh, me oleme kuulnud, et ta mitte ainult ei saa vajalikku arstiabi, vaid eh, tema tervislik seisund nõuab, et ta koheselt vabastataks. aastal kaks tuhat kümme saab Vietnamist ASEAN-i eesistuja, aga ta ei pea kinni demokraatlikest standarditest, mis on rahvusvaheliselt mm, jõus. Toomas Mann saab sõna kaheks minutiks. inimõiguste olukord Vietnamis on äh, Mm, häiriv. kristlaste ja budistlite tagasi, tagakiusamine toimub iga päev. kui te olete inimõiguste eest võitleja, siis jälgitakse teid ja sunnitakse vaikima. sajad inimesed, neid rünnati Patna kloostris ja need, kes otsisid peavarju äh, lähedal asuvas Paukhu templis, mm, need arreteeriti. nii et inimõiguste olukorda on ignoreeritud ja on sadu põhjuseid, miks me peame taotlema olukorra muutmist, seda enam, et Vietnam järgmisel aastal saab ASEAN-i eesistujaks ega olukord ei ole ka varem parem olnud. ka Laos nimelt kolmsada demonstranti ehm, pealinnas peksti läbi politsei poolt. E, ja e, ühe partei riik surub opositsiooni halastamatult alla ka viis tuhat mongpagulast, kes praegu elavad eh, laagrites, eh, on tagakiusatavad eh, ja neile ei anta pagulastaotlust. piirideta arstide organisatsioon, kes käis ka siin parlamendis, ütles, et nad ei saa seal laagrites mingit humanitaarabi anda, sellepärast et täiesti suvaliselt inimesi arreteeritakse ja kästakse laosesse tagasi pöörduda ja kui keegi väidab, et inimesed teevad seda vabatahtlikult, siis see on täiesti vale. ja me nõuame komisjonilt ja nõukogult äh, infot selle kohta, et äh, millistest kokkulepetest on kinni peetud, mis Euroopa Liit on sõlminud Laosega ja Vietnamiga seoses inimõigustega. meil tuleb avaldada tugevat survet äh, valitsustele nendes riikides. proua Hautala, üks minut arvoisa puhemies. austatud president, teretulnud uudis on see, et ASEAN-i riigid on loonud regionaalse inimõiguste komisjoni ja pärast seda otsust on täiesti kohutav, et Vietnami mungad on sattunud vägivaldsete rünnakute ohvriks ja me kohtusime nende Vietnami munkadega eile inimõiguste alakomisjonis. usuvähemuste olukord Vietnamis paistab aina halvenevat. tuleb hukka mõista, et üle kolmesaja munga ja nonna kahest kloostrist pidid äh, vägivalla tõttu lahkuma oma kloostritest ning et usuvähemusi kiusatakse taga tuleb võtta arvesse ÜRO Inimõiguskomisjoni soovitusi, kus öeldakse muuhulgas, et äh, ÜRO eriraportöörid äh, tuleks kutsuda riiki, kes jälgivad äh, põhivabaduste ja õiguste austamist. tänan! ja nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, Rahvapartei nimel Kristjan Preeda, palun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 rikkumised on salapolitsei mm, äh, seire all ja inimesed heidetakse vanglasse, meeleavaldused äh, surutakse halastamatult maha. nii et rahvusvaheliselt on vaja tagada, et inimõigustest peetaks kinni nendes riikides. tähtis on, et vähemusi kaitstaks inimesed ju ei taotle oma usuvabadust mm, ainult ja rahvusvaheline üldsus peab olukorra muutmise tagama. ma tänan, proua Geringer de Odenberg, palun. ma tänan, härra president, Euroopa Liit eh, arutab praegu Vietnamiga uut partnerlus- ja koostöölepingut ning see leping peab sisaldama ka inimõiguste klauslit. aga nüüd eh, seda, mis me siin kuuleme, annab, see annab tunnistust sellest, et olukord on väga murettekitav. mõelge, mis toimub internetikasutajatega ja blogijatega. internet on ju tegelikult peab tagama piiramatu infovahetuse ja arvamusevahetuse, aga samas Vietnam just eh, ahistab eh, vabadust nendes piirkondade, eh, selles valdkonnas samuti rikub inimõigusi. kahe tuhande kaheksanda aasta blogijate mm, reguleerimine eesistuja katkestab ja ütleb, et liiga kiiresti räägib sõnavõtja. kahe tuhande kaheksanda aasta eeskirjad blogijate kohta näevad ette, et blogide sisu peab piirduma eraeluga ja need blogijad, kes kirjutavad poliitikast, arreteeritakse. sama puudutab vaba ühendusi ja see on, tekitab muret kogu maailma mm, kolmandale sektorile. me peame Euroopa Liidus astuma ka õiguslikke samme selle vastu ja tagama, et meie uus koostööleping sisaldaks siduvat inimõiguste klauslit. härra Van Balen liberaalide nimel üks minut, palun. härra president ALDE fraktsioon leiab, et Lao ja Laos ja Vietnamis demokraatiat ei ole, inimõigusi mõlemas riigis ei tagata, samuti usuvabadus ei ole tagatud. see tähendab seda, et me toetame eh, kahel käel seda resolutsiooni ja palume, et nõukogu ja komisjon astuksid samme, aitäh. I thank you very much. Teraz pan Legutko palun, härra Legutko, teil on sõna. härra president, veel kord ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, kuivõrd dramaatiline on kristlaste olukord Vietnamis. mõlemas riigis on kristlased rünnaku all ja see on valitseva kommunistliku partei ametlik poliitika. kristlust peetakse lääne imperialismi ideoloogiaks. kogu aeg survestatakse kristlasi, konfiskeeritakse nende varasid, neid ahistatakse ja ähvardatakse paigutatakse psühhiaatria haiglatesse kristlasi ja see on täiesti vastuvõetamatu meie jaoks Euroopa Liidus ei saa võidelda kristluse vastu ometi. meil on vaja see tegevus peatada. ma tänan, proua Legutko. ja nüüd proua Rita Korhol üks minut. arvoisa puhemees. austatud äh, president, me oleme teinud äh, sammu edasi äh, nüüd septembris Laos võttis äh, vastu äh, pakti, millega tagatakse inimestele õigused erinevaks äh, vabaduseks ja õiguseks, aga teooria ja praktika on teineteisest tõesti väga kaugel, meil on vaja tugevalt poliitilist tahet. aastal tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa toimus üliõpilaste meeleavaldus, äh, inimesi vangistati, need vangid ja ka muud vangid tuleb äh, vabastada, ääretult oluline on see, et äh, Laos ametivõimud näitaksid üles demokraatlikku tahet viia läbi seadusandlikud uuendused, rahvusvaheliste paktidega peab olema kohalik seadusandlus ka kooskõlas ja Laoses peavad toimuma mitmeparteilised äh, muutused niimoodi, et austataks kõikide inimeste õigusi ja vabadusi. suur tänu, Mark Tarabella, üks minut, palun. tänan, härra president, kahe tuhandenda kaheksas, vabandust, kahe tuhande kuues aasta oleks pidanud olema nii-öelda avanemis äh, aastaks äh, Vietnamis, aga olukord ei ole muutunud, usuvabadust endiselt ei eksisteeri ja Buda munki arreteeritakse muudkui, aga mitte ainult neid. Vietnam äh, nüüd äh, on teinud üht-teist hariduse, kultuuri ja võrdsete võimaluste valdkonnas, aga arvestades seda, et Vietnamist saab kahekümne kümnendal aastal ASEAN-i eesistujariik, tahaks me meenutada Vietnamile, et ka inimõiguste rakendamine praktikas on äh, ääretult oluline. rahvusvaheliste paktide sätetest tuleb ka kinni pidada, eriti just usuvabaduse valdkonnas. ja tuleks äh, vabastada kõik äh, isikud, kes on vahistatud käesoleval aastal ja eelnevatel aastatel. Richard Tšernetski, üks minut, palun tänan, härra president. lugupeetud äh, daamid ja härrad. siin parlamendis me juba oleme rääkinud äh, Vietnamist, eriti seoses äh, budistide tagakiusamisega. eelmine arutelu oli meil eelmise mandaadi aja jooksul, aga nüüd me tuleme sama teema juurde tagasi, usuvabadust piiratakse jälle ja seekord on sihtmärgiks kristlased. see on äh, nendes riikides täiesti reaalsuse tuumaks. minu fraktsioon on ääretult tundlik äh, inimeste õiguste küsimuse, seetõttu me peamegi tõstma häält. Poolas tuntud blogijana tahaksin ma protestida nende inimeste tagakiusamise vastu, kes peavad äh, Vietnamis blogisid, neid tuleb kaitsta. nüüd on meil vaba mikrofon ja selle raames saab sõna härra Mauro, palun, üheks minutiks. härra president, äh, tagakiusamine, diskrimineerimine religioossetel põhjustel Need ei ole uued äh, trendid äh, Vietnamis, nii on see olnud viimased viiskümmend aastat äh, umbes. meenutagem Nongi katedrali sündmusi ja muid sündmusi. ja buldooseritega Neitsi Maarja kuju eemaldamine surnuaialt on samuti näide selle kohta et äh, kristlasi äh, rünnatakse ja see muutub äh, lausa kriminaalseks. Hanoi valitsus keelas julgeoleku põhjustel ära mitmesuguseid meeleavaldusi ning on suletud veebisaite, mis on väidetavalt ohtlikud. ka Laoses kiusatakse taga kiristlasi ning ähvardatakse neid ja tihtipeale aetakse nad nende küladest välja. usuvabadus on universaalne õigus, see ei ole mingi õhus rikkuv õigus, nii et me peame tegutsema nende inimeste nimel. tänan, president. ma olen arvamusel, et me peaksime tervitama arutelusid inimõiguste piiramise teemal ja me alati üritame kõiki igal pool üle maailma kaitsta. aga kui me räägime nendest juhtumitest, siis minu arvates peame me olema väga tähelepanelikud just siis, kui me räägime riikidest, kus äh, tallutakse jalge alla usulised õigused meil kõigil peaks olema võimalus usuvabaduseks lähtuvalt oma valikutest ja seetõttu tuleb meil neid teemasid arutada ja mõista hukka juhtumid, kui usuvabadusi piiratakse. aga siin Euroopas geograafiliselt me püüame olla suurepäraseks näiteks äh, inimõigustest kinnipidamises. loomulikult me ei saa erinevaid juhtumeid siin omavahel võrrelda, aga mulle teeb siiski muret Strasbourgi inimõiguste kohtu otsus, eriti mis puudutab Itaaliat. ja see on väga murettekitav pretsedent ja kokkuvõtteks me peame alati äh, kaitsma inimõigusi ja kaitsma igat üksikut inimest. Charles Tannock, palun. härra president, Vietnam ja Laos on viimased äh, laagrid koos Hiina ja Kuubaga, kus on kommunistlik diktaatorlus, kus ei ole parlamentlikku demokraatiat, meediat kiusatakse taga ja vaba ja tah-, rahulik usu praktiseerimine on tabu. Vietnamis on budi-, buda munkasid valitsuse poolt tagasi kiusatud, Laoses mongi inimesed, paljud nendest on põgenenud Taisse on lubatud mitmeid asju, rahvusvahelisi kokkuleppeid, nendest kinni pidada, ka Euroopa Liidule on asju lubatud, aga kommunistlikud diktaatorlused ei suuda kunagi nendest vabadustest kinni pidada. aitäh ja nüüd äh, volinik De Hucht. aitäh, härra president, kallid kolleegid. esiteks äh, tegeleksin laose küsimusega. komisjon äh, Äh, jääb enda juurde. viimastel aastatel on olnud päris suuri edusamme üldises poliitilises olukorras Laoses. olen parlamendiga nõus, et äh, Laose poolt vastu võetud äh, rahvusvaheline tsiviil- ja poliitiliste õiguste kovenant on radikaalne samm pressivabaduse, sõnavabaduse kehtestamise osas. komisjon tervitab äh, seda, et Laos on ka ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni allkirjastanud. aprillis äh, äh, võttis Laos vastu seaduse, mis lubab kodanikuühenduse organisatsioone registreerida. see on samm liitumisvabaduse suunas ja aitab kindlasti kaasa kodanikuvabaduste arengule riigis aga oleme nõus parlamendiga nende mures poliitiliste vangide pärast, mis puudutab neid kolme inimest, keda parlament mainis, on ametivõimunud oktoobris kahe tuhande üheksandal aastal seda korranud, mida nad varem ütlesid, ehk et härra Kyotšai vabastati juba aastal kaks tuhat kaks. kaks äh, ülejäänud kolmest, härra Sengalun, Feng Fan ja härra Dongpaset Keukaun Äh, olid väidetavalt hea tervise juures. ametivõimud väidavad, et neil ei ole mingit äh, infot härra Puvan Shanmonivongist ja mina ei vastuta häälduse eest, ütleb härra volinik äh, ja mis puudutab väidetavalt vahistatud kahe tuhande üheksanda aasta alguse vange, siis selle nad lükkuvad tagasi, me ei ole seda informatsiooni suutnud kinnitada komisjon jagab Euroopa Parlamendi arvamust, et äh, saja viiekümne kaheksa inimese kinnipidamine, keda hoitakse non-kais, äh, see vajab väga kiireloomulist lahendamist. komisjon palub Lao ja Tai valitsustel lubada nendel vangidel elama asuda kolmandatesse riikidesse, mis on võimaldanud neile varjupaika. mis puudutab eh, ülejäänud Laomongi laagreid Tais, siis tuleks neid korralikult, seal korralikult teostada järelevalvet, et aru saada, milline on seal peetavate inimeste olukord. nüüd tegeleksin Vietnami küsimusega. komisjon jagab parlamendi muret hiljutiste märkide pärast selle kohta, et eh, Vietnami valitsus on hakanud inimõiguste koha pealt käituma äh, Äh, tunduvalt halvemini. Äh, rahulike blogijate, inimõiguse kaitsjate ja äh, usukogukondade liikmete arresteerimine, nagu näiteks budamungad Patna kloostris, kindlasti tekitavad Euroopas muret. palume, et Vietnam, kes on rahvusvahelise tsiviilpoliitiliste õiguste kovenendi liige, austada oma rahvusvahelisi inimõiguste kohustusi ja vabastaks need inimesed, eriti inimõiguste advokaat Li Wangping, Trang Kai Tan Tu ja katoliiklik preester Ledi Kong Na, kes on hetkel äh, vangis nende oma arvamuse avaldamise pärast. Äh, Euroopa Parlament peaks kasutama ka võimalusi majandusraskuste ajal üritama rahulikult äh, lahendada tsiviilelanikkonna probleemi Äh, äh, aga me oleme siiski kindlad selles, et Vietnamiga on võimalik pidada äh, küpset inimõiguste dialoogi. me jätkuvalt suhtleme Vietnamiga, aga selleks, et see jääks mõistlikuks lahenduseks, peab see dialoog tooma endaga kaasa selgeid tulemusi. ja selleks ei ole mitte mingisugust paremat tõestust kui Vietnami oma käitumine aitäh, härra volinik. arutlus on nüüd lõppenud. hääletame meie tänaste arutluste lõpus. järgmine punkt meie päevakorras on viis resolutsiooni ettepanekut Hiina kohta, mis puudutavad vähemuste õigusi ja surmanuhtluse kohaldamist. ja alustuseks annaksin sõna proua Kaiserile